daamid ja härrad, tervitan teid meie istu-, meie koosoleku esimesel poolel. Moldova valimiste briefing on meie päevakorra esimene punkt. kolmekümnendal novembril leidsid need valimised aset ja pärast räägime naabruspoliitikast äh, ning äh, naabruspoliitikale need äh, valimised olid väga olulised, parlamentaarse enamuse võitsid Euroopa-meelsed jõud, aga koalitsiooniläbirääkimised on praegu väga rasked, loodetavasti on need, nende läbirääkimiste tulemus niivõrd hea, et sisekonfliktid ei vii selleni, et eesmärgid silmist kaovad Äh, tihti on nii, et valimised kaotatakse alles valimisjärgsetel nädalatel, kuigi tulemus räägib äh, tegelikult võidukeelt. ja loodetavasti mul äh, Moldovas nii ei ole. meil oli rahvusvaheline valimisvaatlusmissioon, OECE e oli selle koordinaatoriks, pikaajaline valimisvaatlusmissioon ning samal ajal oli ka äh, Euroopa Parlamendi äh, delegatsioon kohal Soltasi juhtimisel ning äh, mul on väga hea meel, et me saame Euroopa Liidu Moldova koostöö äh, komisjoniga käesolevat istungit läbi viia ning tänaksin ka selle komisjoni esimeest härra Kristeeri, kui te tahate sissejuhatuseks midagi öelda, siis ma annan teile sõna ja siis ka Igor Soltesele, kes äh, juhtis meie poolt delegatsiooni. olge hea. Äh, suur tänu, härra esimees, nagu te ütlesite, toimusid äh, Moldova vabariigis tõesti väga-väga olulised valimised võib-olla kõige olulisemad valimised üldse Moldova äh, ajaloos. ma ei tahaks rääkida liiga palju selle vaatlusmissiooni järeldustest, sellepärast et Igor Soldes, meie kolleeg ähm, Soldes äh, annab selle kohta ülevaate ja me tegime temaga väga tihedalt koostööd. meie delegatsioon oli väga ühtne ja meie prioriteedid olid väga selgelt paigas meie poolt edastatud sõnumid eh, said eh, kajastatud ka kolme rahvusvahelise organisatsiooni ühisjäreldustes eh, kes siis kõik olid seal vaatlemas neid valimisi kahjuks oli valimiskampaania äärmiselt polariseerunud käis suisa kuuskümmend päeva see valimiskampaania emotsioonid äh, olid laes äh, ja põhimõtteliselt äh, nende põhiselt see valmis kampaania käis. tegemist oli nii-öelda geopoliitilise kampaaniaga, vähem keskenduti sotsiaalsetele küsimustele ja välisarengutele. vähem räägiti ida-lääne nii-öelda vastandusest assotsieerumisleping peab nüüd peab nüüd kujunema uue valitsuse prioriteediks seni on vastu võetud üksikud äh, seadused, mis äh, assotsieerumislepingu suunas viiksid, aga nüüd tuleks teha ära suurem töö, sihikule tuleb võtta korruptsioonivastane võitlus äh, ja õigusriigi põhimõtete austamine, ei tohi neid lihtsalt teha, nende osas teha lihtsalt tühje sõnu ja uus valitsus, kes võtab juhi rolli üle Moldova vabariigis loodetavasti oskab oma tööd teha tõhusalt, sest et tegelikult ega neil palju ei ole aega. ja see oli ka see sõnum, mille mina tahtsin edastada selgelt ja mul õnnestus see, see ka üsna hästi Kishinaus äh, mm, ametivõimude puhul järjepidevus tuleb tagada, me peame liikuma edasi praegusest pola-, polariseeritusest vähemused äh, tuleb äh, kaasata demokraatlikusse dialoogi. sellepärast, et selline mm, süsteem, nagu on seal kehtinud seni, äh, peab lõppema. ma olen mitu korda öelnud, et Moldova Vabariigile tuleb avaldada survet Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu poolt laiemalt, kuid samas tuleb neid ka toetada ning me peaksime äh, Moldovale olema saatjaks nende teel Euroopa suunas. Moldova Vabariigi kodanikud valimiskastide juures just selle valiku langetasid. Euroopa-meelne enamus äh, saavutas selle valim-, nende valimiste võidu. suur tänu. enne kui ma annan kolleegidele sõna, tahaksin ma tervitada Mauricio Mahvrit, kes on Buenos Airese linnapea, suur tänu, et äh, olete siia tulnud ning äh, teie äh, maaga ja Mercosuriga koostööst oleme me Euroopa Parlamendile väga huvitatud ning loodetavasti jõuame me vajalike läbirääkimisteni kohe-kohe, selleks et mõlemapoolselt tugevdada neid koostöösuhteid, nii et suur tänu, et võtsite aega selleks, et meie tööd siin jälgida. Das Wort hat Herr Soltes. härra Soltes on sõna uh,. uh härra uh... esimees, suur tänu. mul on hea meel pöörduda teie poole täna kui parlamendi uh, valimisvaatlusvisiooni esimees rahvusvaheline valimisvaatlusmissioon nii osana äh, tunnustab parlamendi äh, lähetus äh, lõppjäreldusi mis tehti ja ma tahaksin tänada delegatsiooni liikmeid tehtud töö eest ja suur tänu ka teiste parlamentaarsete assambleede esindajatele ja ja tahaksin öelda et tehti ära väga hea töö meie veetsime valimispäeva erinevates riigi osades me käisime mitmetes valimisjaoskondades, sealhulgas ka nii-öelda erakorralistes jaoskondades, üks nendest oli Transnistria äh, piiril kus siis transnistria kodanikud äh, said käia valimas äh, kuivõrd oma koduringkondades nad seda teha ei saa ja valimisi iseloomustas see, et alternatiive oli väga palju kodanikel ja üldiselt olid need hästi korraldatud, meie ehm, tunnustame ka seda, et ehm, valimisosalus oli kõrgem kui eelmine kord, kuigi usaldusväärsust eriti poliitilisse eliiti ei ole ja üldiselt ollakse apaatsed Moldovas ehm, üllatuslikult võitsid suure enamusega Äh, Euroopa-meelsed jõud viiskümmend viis kohta, äh, peaministripartei nelikümmend viis kohta. päev enne, enne valimisi äh, pro-patria erakond saadeti laiali sellepärast, et rahastamisega toodi välja pettused palju oli neid valijaid kes tahtsid äh, valida tegid seda rahumeelselt äh, ilma suuremate rikkumisteta meil oli väga hea meel selle üle et äh, nendes valimisjaoskondades me käisime oli tõesti valimisosalus väga kõrge moldova kodanikud said valida vabalt uus ametisse valitud parlament peaks koheselt hakkama ellu viima kauaoodatud reforme selleks et ähm, lahendada sotsiaalsed majanduslikud probleemid äh, võidelda korruptsiooni vastu ja viia läbi reform erakondade rahastamise osas ja et tuleks läbipaistvus rahastamisallikate osas jalule. meie vaatlusmissioon äh, oli mõistis seda kui olulised äh, on need valimised eriti geopoliitilises kontekstis ja seega domineeris seda kampaaniat. võib-olla jah, ohverdati sotsiaalmajanduslikud küsimused sellele ja polariseeris ühiskonda, kuid samas äh, õhutas äh, see elanike valimistele minema ja Euroopa integratsiooni teele asumine võiks luua sellised tingimused, et riik saaks oma potentsiaali maksimumini ära kasutada ja et nad taastaksid ähm, oma koha Euroopas me äh, tunnustasime tehtud edasiminekuid kuid viitasime ka puudujääkidele eriti me rõhutasime seda kui oluline on eelmise valimisvaatlusmissiooni äh, äh, järeldused eriti seda see mis nad ütlevad erakondade erastamise kohta ja me tahaksime siinkohal rõhutada ka seda et tuleks vastu võtta seadusandlik raamistik äh, meediapluralismi ja vabaduse tagamiseks eriti oluline on meedia omandi nagu omandi küsimustes läbipaistvus me viitasime sellele, et valimisnimekirjades ähm, esitatakse rohkem naisi, äh, kuid äh, seekord oli nende esindatus veel väga väike ja äh, kõikide vähemuste osas tuleks samuti koostada, sealhulgas siis mustas vähemuse osas erikavad nende kaasamiseks ja ma tahaksin lõpetuseks rõhutada seda, et euroopa parlament äh, ootab koostööd uue moldova parlamendiga seda läbi meie parlamentaarse ühiskomisjoni. uus parlament äh, peab äh, jääma reformide lainele ja viima läbi tõhusad reformid seda kõikide moldovlaste kasuks. kui meil praegu õnnestub reformid läbi viia siis on järgmistel valimistel ilmselt tulemas äh, täiesti uus äh, pööre moldova ühiskonnas äh, saadakse üle korruptsioonist ja nii edasi ja seega me kutsume üles assotsieerumislepingut rakendama selle lepingu sõlmimine ei ole küll meie põhieesmärk kuid see on osa euroopa perspektiivist. suur tänu selle pingutuse eest ja suur tänu kõigile delegatsiooni liikmetele, kes kohale läksid vaatlusmissioonile. Äh, proua Kaliente, palun. Thank you, Mr Chair um.... suur tänu, esimees. enne valimisi Moldovas mina, härra Kaaler ja härra Šetine külastasime Moldovat ja osalesime ka koosolekutel, mis tegelesid valimiste küsimusega. see sõnum, mille me edasi andsime, oli see, et äh, neil on tugev Euroopa toetus, kuid pärast valimisi on asi hoopiski keerulisem. see tähendab, et me peame nende poliitikute seas, kes on sellest huvitatud Moldovas, tugevdama seda tunnet, et on vaja läbi viia reforme. ja selleks peab Euroopa Liit väga, koostama väga täpse tegevuskava, mis põhineb assotsieerimislepingul ja mis aitaks poliitikutel läbi viia rea reforme, mis on vajalikud. minu ettepanek on, et me võiksime kokku panna eksperdirühmad mis aitaksid meie Moldova kolleegidel lahendada ülesanded, mis nende ees seisavad. ja need ekspertrühmad koosneksid suuremas osas inimestest, kes teavad, kuidas tegutseda, kes on pärit Ida-Euroopa riikidest, Balti riikidest, sest äh, nendel riikidel on Nõukogude võimu all olemise kogemus ja need muutused ja reformid, mis on läbi viidud, on omamoodi eeskuju Moldovale. me teame, milliseid vigu oleme teinud, kuid me teame ka, kuidas neid vigu parandada. tahaksin ka öelda, et üks ülesandeid praegusele äsja valitud valitsusele on vähendada lõhet, mis jookseb läbi Moldova ühiskonna. kui nad ei ole võimelised praegusel valimisjärgsel ajal veenda vähemalt kahtekümmend protsenti elanikkonnast toetama Euroopa-meelsust, siis võib tagasilöök järgmistel valimistel olla üsna suur. aitäh! Um, merci, merci, monsieur. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Preda mul on kaks märkust. ma palusin sõna selleks, et öelda. Moldova valimised läksid väga hästi. minu meelest oli väga naeruväärne see kriitika, mis äh, suunati Äh, selle, et üks partei saadeti laiali, aga see erakond saigi ju Moskvast ebaseaduslikult vahendeid ja ma arvan, et äh, Euroopa pressis äh, ja teatud fraktsioonide poolne kriitika tegelikult läks märgist mööda ja meie jaoks on väga oluline Moldova puhul see, et kas nad jäävad Euroopa äh, rajale või ei ja valijad Moldovas ütlesid väga selgelt jah. ja seega igasugune muu tõlgendus äh, on lihtsalt mööda. ja teine asi, mis ma tahtsin öelda väga palju on veel ära teha kahes valdkonnas ja ma loodan, et valitsuskoalitsioon, mis kokku pannakse, selle ka ellu viib. kõigepealt tuleb väga kiiresti edusamme saavutada töökohtade loomisel. töökohad on praegu seal kõige suuremaks probleemiks ja Moldova Vabariik ei suuda edasi areneda, kui neil ei tehta selge, ähm, ei tooda selget muutust sisse tööjõupoliitikas ja siis nüüd äh, piirangud Venemaal töötamisele Moldova kodanikele on, on järjest karmimad teine asi, tuleb äh, suuri samme astuda korruptsioonivastases võitluses, minu meelest on vastuvõetamatu, et see töö lükatakse edasi homsesse, nii et kaks prioriteeti uue Moldova jaoks on töökohad ja teiseks võitlus korruptsiooni vastu. tuleb äh, selles osas äh, tagada edasiminek ja loodetavasti valitsus ka sellele keskendub ja lõpetuseks ma tahan äh, tunnustust avaldada parlamendisaadikutele kes moldovas käisid äh, neid äh, valimisi vaatlemas suur tänu Thank you, Chair. Colleagues, eh... suur tänu esimees kolleegid valimistulemused moldovas on suurepäraseks tõestuseks, et meie hääletus oktoobris oli õige, me ei teinud viga ja selline hääletustulemus oli ette näha ja see kinnitab seda, mida kolleegid juba varem ütlesid. Nende valimistega läks murdejoon kuskilt Brüsseli ja Moskva vahel. Need väga populistlikud poliitikud Moldovas kasutasid äh, plakateid enda, kus oli kujutatud nemad ise ja Putin. nii lihtne see oligi. Nad näitasid, et nemad on Putini pooldajad selle võõrriigiga, kellel ei ole mingit seost assotsieerimislepingu ega Euroopaga see polariseerumine on üpris ähvardav, aga võtkem seda kui julgustust meile kõigile, et mitte jätta Moldovat üksi pärast neid valimisi. ja et jätkata meie koostööd ja abi andmist vastavalt assotsieerimislepingule. ja sellepärast, võttes arvesse, et äh, Moldova elanikud vaatavad ikka veel minevikku, peame kasutama kõiki võimalusi, et paremini levitada infot Euroopa Liidu kohta, võimaluste kohta, mida pakub äh, meie assotsieerimisleping. ja ma usun, et meie kolleegid on andnud ka endast parema, parima, et äh, jagada infot Moldovas ja teavitada inimesi. me ähm, peaksime Moldovat õnnitlema, jah, see tulemus viiskümmend viis, nelikümmend kuus ei tundu väga muljetavaldav, aga kui teada Moldova ajalugu, siis on see suurepärane tulemus. võib öelda, et nende kahe ploki või äärmuse vahel on üsna suur lõhe ja Euroopa meelsed suudavad äh, luua korraliku tõhusa valitsuse ja viia Moldovat Euroopa Liidu poole, aitäh! You, um... aitäh esimees! kui erakondade keelustamine või nende mittelubamine kandi-, valimistele, sest nad pooldavad Venemaad, kui sellest saab tavapärane juhus Euroopas, siis ma arvan, et mõned, mõnedele meie kolleegidele oleks see suur kergendus. teen lihtsalt nalja kuid tahan öelda, et minu jaoks ei näe see tulemus välja niivõrd lootustandev kui mõned, mõnede kolleegide arvates. kui ma ei eksi, siis on olemas parlamentaarne enamus, see on väga hea, kuid see ei tähenda, et selle taga oleks rahva toetus, kui lugeda kõiki hääli, ka neid, mis jäid äh, lävendist allapoole. see uus valitsus seisab äh, üpris ebakindlal pinnal. nii et ma arvan, et peame seda meeles pidama. ja peame mõtlema, kuidas teha nendega koostööd, et nende Euroopa meelsust tugevdada ja säilitada samuti peame mõtlema sellele, kuidas äh, suunata oma sõnum inimestele, kes on teisel pool äh, seda lõhet, kuidas neid võita enda poole? võib-olla peaksime oma pingutused suunama just neile. võib-olla peaksime ka rääkima mõnede teiste lääne riikidega, mis puudutab äh, Moldova Euroopa-meelsust. ma arvan, et ameeriklased ei näe asja samast vaatenurgast nagu meie. nii et äh, ka see võib olla meile mureküsimuseks. mis puudutab reformide kiireloomulisust ja see huvitav äh, ettepanek, mille tegi proua Kalniete, siis tahaksin teada, kas nende riikide valitsused, millele viitasite, või nende kodanikuühiskondade esindajad, kas nad on valmis sellist abi pakkuma? kas on olemas ka valmisolek Moldova valitsuse poolt sellist abi vastu võtta? ning kas Euroopa institutsioonid on valmis aitama eh, Ehm, organiseer-, organiseerida seda abi ja toetust Moldovale. ma arvan, et me peaksime mõtlema ka meie enda panusele, omaenda tegudele ja sellele, kui olulised ja kiireloomulised need on, sest ma arvan, et meil on siin praegu sulguv võimaluste aken. aitäh! Gracias, señor presidente. No, no. Gracias, señor presidente. Yo creo que estamos... suur tänu, esimees. mina näen asja järgmiselt. me petame siin ennast. vabandust, tegelikult oli sõna kellelgi teisel, vabandust, ma arvasin, et minu kord on. Chairman Brock, I didn't know I was a member of the ECR <laughs> härra Brocki teadis isegi seda, et mina olen ECR-i fraktsiooni liige. Mr Tallon looked quite worried for a minute then. Thank you, Chair. It's been claimed here that suur tänu, härra esimees, siin on väidetud seda, et Moldova valimised võitsid Euroopa-meelsed erakonnad aga, aga kakskümmend viis koma viis protsenti ja kakskümmend viis kohta sai oluline opositsioonipartei, nimelt sotsialistid. ja loomulikult nendel on suhted Venemaaga. ja Äh, nende jõud ilmselt peaksid panema värisema euroopa meelsed nad ei ole kahe tuhande viiendast aastast ühtegi nad on väga suure toetuse saanud kahe tuhande viiendast aastal said nad ainult viis protsenti häältest nelikümmend viis koma seitse protsenti sai tegelikult ainult need euroopameelsed kas ei ole minu matemaatika kohaselt euroopameelsed võit kas siin mitte ei kasutata neid valimisi ära euroopa euroopa integratsiooni läbisurumiseks ja kas te ei arva et nii nagu mina et igasugune äh, integratsioon euroopa liidu ja moldova vahel peaks tulevikus olema nende liikmesriikide öö, äh, otsustada rahvahääletusel? see tähendab seda, et Ühendkuningriigis siis ei ole kunagi valimiserakonnal enamust, sellepärast et kolmekümne kaheksa protsendiga Westminsteri kohtadest on võimalik valitsus koostada või ma olen saanud asjadest valesti ära, härra Tšanok võib-olla selgitab seda asja mulle. ei, kahjuks teil on õigus, te ei ole millestki valemist aru saanud, on tõesti võimalik, et äh, leiboristid võidavad kolmekümne kahe protsendiga, see on meie äh, valimissüsteemi üks idiootsustest, aga Äh, Margaret Thatcheril õnnestus äh, sellegipoolest neljakümne kahe protsendilise toetusega panna kokku väga tugev valitsus aastateks enamus süsteemides kes kasutavad äh, üks võitja ühe valimisringkonna kohta süsteemi on siiski demokraatlikud aga ma olen nõus nendega kes ütlevad et see ei ole moldovas olnud siiski tegemist demokraatlike jõudude kõikehõlmava võiduga ja minu koduriigis eh, jällegi ma ei saa rääkida Moldovas kodu eh, siseriiklikust seadusandlusest, aga Ühendkuningriigis ei ole lubatud, et ükski välisvalitsus, eh, välisriigi valitsus rahastab kas üksikisikuid või erakonda, nad peavad, need rahastajad peavad olema valijatena registreerinud selles riigis, nii et muret tekitab teatud valitsuste jõupingutused rahastada erakondi, eriti just Venemaa valitsus, kes üritab Äh, põue pugeda teatud erakondadele bulgaaria ja moldova puhul näeme me seda prantsusmaal ka väidetavalt äh, front national äh, paremäärmuslaste erakond saab vahendeid moskvalt nii et väga ohtlik mäng mida venemaa mängib demokraatia on demokraatia winston churchill ütles et ühehäälne enamus on ainus mida mul on vaja selleks et riiki juhtida parlamentaarne enamus on saavutatud see on õhkõrn ei ole väga stabiilne see on nii aga selleks sellegipoolest me peaksime julgustust avaldama moldovale andma neile nii palju toetust kui võimalik selleks et aidata seda valitsust kes ilmselgelt on ähm, purunemisohtlik ähm, aga me peame tagama selle et moldova kodanikud mõistavad mis on euroopa abi Eh, eh, olulisus ja kui nad tahavad eh, sovjeti aegadesse tagasi pöörduda siis nad peavad ohverdama selleks oma isikuvabaduse ja võimaluse ise valida oma valitsust ja ma arvan et see ei ole mm, osa nende soovidest enamus riigist tahab äh, siiski liberaalset äh, ühiskonda mitte sellist äh, postsovjetlikku venemaast sõltuvat ühiskonda. jah valimistulemused on pettumust valmistavad aga sellegipoolest me peaksime suhtuma asjasse positiivselt hoidma ähm, toetust kõikidele moldova kolleegidele ja tagama selle et neil oleks võimalus käia külas ka meie parlamendis ja et Euroopa abivahendid ja kaubanduseelised laieneksid kaugemale assotsieerumislepingust selleks, et maksimumkasu oleks sellest ja kui me Transnistria probleemi saaksime lahendatud, siis sellest oleks ka suur abi. ma tõesti kardan, et härra Putin võib-olla praegu kaalub just praegu nimelt Äh, seda et äh, hakatakse mariupolist äh, krimmi läbi transnistriasse kanalit ehitama see oleks osa tema suur venemaa strateegiast aga loodetavasti min- minu kõige suuremad kartused ei realiseeru härra naart bueno ahora sí disculpe señor presidente le escuché mal yo realmente suur tänu juhataja vabandust et ma alustasin oma sõnavõttu liiga vara ennem mina saan asjadest teisiti aru, kui ma vaatan reaalpoliitiliselt ja matemaatiliselt asja, siis ma ei saa aru täpselt, mikspärast me siin õnnitleme nii suurelt, et Euroopa-meelsed äh, on võidule pääsenud äh, Moldovasse. Äh, muidugi oleks tore, kui Euro-, Moldova oleks Euroopa-meelsem, siis mina näen praegu siin igal juhul, et sotsialistid kommunistid on saanud kuus tuhat ükssada häält liberaaldemokraadid siin äh, seitsesada tuhat, äh, me saame ju väga konkreetselt näha, kes siin võitis, kes kaotas, sotsialistid ja endised kommunistid on siin äh, ikkagi võidukad, te näete ju graafikut minu käes, näete, kuidas maa on kahte lehte ja jaotatud ja viiskümmend viis, nelikümmend viis siin vahekorrad, kui te vaatate neid vahekordi, siis tõepoolest äh, Äh, kui me vaatame sama strateegiliselt ja sotsiaalseid äh, aspekte, siis praegu me ei saa küll öelda, et meil on siin mingisugune Euroopa-meelne tulemus äh, vähemalt Moldova inimeste poole pealt. mina ütlen seda küll avalikult välja, et me peame silmas pidama, et Transnistrias ütleme, venemeelne elanikkond ju üldse ei hääletanudki ja siin on juba peaaegu miljonist inimesest jutt nii et selle tausta põhjal ei saa me küll öelda, et Euroopa toetus praegu väljendus. ma tean, mis Moldaavias toimub juba mitmeid aastaid ja ma ei ole tegelikult näinud mitte kunagi, et seal oleks väga ühehäälne Euroopa-meelne äh, toetus olnud. Äh, mina lihtsalt äh, loen praegu tänaseid statistilisi andmeid ja mulle tundub, et kui me oleme väga otsustavas olukorras ja me küsime, kas Euroopa poolt või Euroopa vastu, siis äh, mina näen täna, et äh, valimistest osavõtt oli tegelikult äh, väga väike, olgugi et see oli suurem kui varem. nii et me ütleme siin, et Euroopa-meelne, Euroopa-meelne, aga aga samas me näeme, et valimisosalus ei olnud väga kõrge ja inimesed üldse ei läinudki hääletama osaliselt. nii et nagu ma ütlen, siis me peame realistlikult vaatama ja mitte ideoloogiliselt valesti neid tulemusi tõlgendama. Mrs Hautala proua Hautala, suur tänu, härra juhataja, ja mul on kaks küsimust. vist parlamentaarse komisjoni juhile peamiselt, aga kui härra Soltes tahab siin kommenteerida, siis mul oleks ka hea meel milliseid äh, usaldustaastuse äh, äh, mehhanisme võime ka näha praegu kahe pealinna vahel ja kuidas Euroopa saaks sellist dialoogi suurendada nii et äh, riigi terviklikkus kuidagi taastuks. teine küsimus, kuidas te näete kaubandusolukorda praegu, äh, praegu Moldovaga assotsiatsioonileping on olemas ja samas on Euroopa Liidu, Euraasia äh, majandusühendus, mida juhib Venemaa. kas Euroopa Liit teeb pea, praegu piisavalt selleks, et kaubandusolukord oleks Moldaavias hea? suur tänu, härra Schaffhauser, palun suur tänu, härra esimees, suur tänu, et mulle sõna andsite. minu esimene märkus puudutab äh, seda, kuidas me nendest asjadest räägime. me räägime ühelt poolt siis Euroopa meelsetest jõududest ehk teisisõnu me vastandame nad kellelegi teisele mina arvan et euroopa liit peaks siiski äh, keskenduma rahule kasutame aga sõjaaegset keelekasutust äh, euroopa meelset ja teisalt siis seda ei öelda välja aga mõeldakse selle asemel venemaa meelseid ähm, äh, jõude aga venemaa on ka osa euroopast tuletan teile meelde ja see praegune erisus mis me teeme ei vasta meie legitiimsusele ja meie kultuuripärandile ja minu teine märkus puudutab rahastamist rahastamist kas äh, me oleksime keegi siin öö, äh, ähm, üllatunud kui keegi räägiks ameeriklaste poolt rahastatud erakondadest härra janukovitši eh, erakond proua de langer sellest rääkis on rahastatud ainult ameeriklaste poolt omal ajal ja me kasutame siin topeltstandardeid räägita eh, justkui ameeriklaste rahad on hea raha ja raha mis tuleb mujalt on kõik halb ja minu kolmas märkus minu kolmas märkus minu kolmas märkus minu kolmas märkus puudutab isiklikke rünnakuid. minu kolmas märkus, minu kolmas märkus, minu kolmas märkus, minu kolmas märkus puudutab äh, rünnakuid üksikisikute vastu. härra esimees, ei, ei, ei mind rünnati isiklikult, te peate andma mulle võimaluse. härra Prokk ütleb, et propagandakõne aeg on läbi ei, vabandust, siiski kõneaeg on läbi. esimese märkuse võtan tagasi, aga kõneaeg on lihtsalt läbi. see oli tahtlik äh, valesti tõlgendus. Please, c'est scandaleux. Gospod predsednik, hvala za äh, besedo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 ikkagi huvitatud Euroopa Liidu ja Ukraina, ütleb kõneleja, vahel äh, koostööd toetama. Ukraina ja Euroopa Liidule ütleb kõneleja, on need äh, väga olulised tulemused, sellepärast et äh, see mõjutab oluliselt äh, naaberriike ja ka Vene Föderatsiooni. siin näeme me nüüd, kuivõrd olulise geopoliitilise tähtsusega on see riik ning milline on majandus- ja kaubandusolukord Moldovas. nüüd räägib kõneleja Moldovast ja see olukord loomulikult üleöö ei muutu. oluline on aga näha seda, et energia äh, vaatenurgast on äh, Moldova sõltuv äh, läänest. see muudab loomulikult ka seda, mis toimub Moldova ühiskonnas. mis puudutab parteisid ja nende rahastamist, siis ma tahaksin öelda, et meie valimisvaatlejatena oma järelmites ka sellele viitasime, sellepärast et need on tegelikult äh, küsitavad äh, äh, probleemid. kas need rahastamise küsimused tekkisid just teatud ajahetkel? ja selleks, et loomulikult kõiki kahtlusi ümber lükata, on siin kõige olulisem meedia paljusus ja meedia tegelikult mõjutas avalikku arvamust väga positiivselt ning seda peame silmas pidama. kindlasti ei tohi juhtuda seda, et kõik meediakanalid kontsentreeruvad ühtedesse kätesse ning ka rahastamine peab olema loodud niimoodi, et sõltumatus poliitilistes parteides on tagatud. edasi koostöö Euroopa Liiduga. tegemist on pikaajalise protsessiga mina nägin omaenda silmaga, et äh, piirid on olemas ja neid ka kaitstakse ning äh, materiaalseid äh, piire on veelgi raskem kõrvaldada kui psühholoogilisi suur tänu, kolleegid, äh, ütleb äh, härra Brock, äh, vabandust, et ma olen siin karm aja jagamisel, sellepärast et meie päevakorra järgmine punkt ootab arvamuste vahetus liidupäeva Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga naabruspoliitika teemal, selle komisjoni juht on juba meie juures, tere tulemast! ning diskussiooniks ja järgmiseks teemaks sissejuhatuseks tahaksin ma rääkida Euroopa Liidu naabruspoliitikast. loomulikult on äh, Äh, Molda-, Moldovas praegu võitlus nende juhtude vahel, kes tahavad vana süsteemi ja need, kes äh, tahavad äh, liberaaldemokraatiat ja vaba turumajandust. selline võitlus leiab aset ka paljudes teistes riikides. ning me näeme seda, millist võimalust kasutab siin Venemaa, me näeme, et mõned aastad juba on selline strateegia Venemaa suunalt Moldova suunal olnud ning eriti need just vaesemates maapiirkondades inimesed, kes, keda püütakse mõjutada teatud suunas. seda me kõike teame ja näeme ning me teame seda ka, et eh, tugevaks on saanud need parteid, keda Moskva vahenditest rahastatakse ning eh, Putin lasi eh, püstitada suure plakati selleks, et nende rahaliste vahendite päritolu oleks selge ning härra Püdikohver siin küsis, kuidas selles protsessis saame olla abiks ning et demokraatia ja õigusriigi toetavad jõud saaksid meie tuge. Need jõud on võitnud ning nad saavad parlamendis päris suure enamuse praegu ning ma arvan, et sellepärast on meie toetus legitiimne ka. ning äh, seetõttu et kui me midagi ei tee, äh, teeks need edusammad vähikäiku, tuleksid, äh, hakkaksid teised jõud domineerima. nii et äh, ma saan aru nendest kolleegidest, kes ütlesid, et seda olukorda me ei saa lubada. ja meie oma positsioonis peame selgeks tegema, et tegemist on naabruspoliitika eriolukord kindlasti, et nende riikidega tuleb lihtsalt eh, erinevate meetoditega tööd teha. Eh, Donbass, Krimm, Abhaasia, eh, Transnistria, kõik on need tegelikult samad mustrid, mida me näeme, destabiliseeritakse olukord, siis muutub majandusolukord halvaks, sealt võetakse sellised, tehakse sellised järeldused, et lääs ei suuda midagi teha. nii et äh, Euroopa Liidus äh, äh, rahu, äh, demokraatia ja jõukuse tagamine on meie ülesanne. mul on hea meel, et Hannes Peeterle nii et jalgpallitulemused räägivad selget keelt. Günther, ich möchte das Wort geben igal juhul äh, saab sõna nüüd Günter saab sõna. Ja, zunächst, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem head äh, kolleegid Euroopa Parlamendist me tulime teie juurde täna hommikul väga hea meelel eh, Saksa liidupäeva Euroopa asjade komisjoniga ning see on hea traditsiooni jätk, sellepärast et üks kord aastas eh, vähemalt väliskomisjoni istungil tuleme me Brüsselisse teie juurde selleks, et eh, teiega otsekontaktis olla ning samuti ka välisasjade komisjoni liikmetega olla otsekontaktis seal muidugi, olles meie komisjoni liikmena tegev, oleme me Brüsselis tihti. tähtis on see, et Euroopa Parlamendi kolleegidega oleksime me regulaarses kontaktis. me oleme Saksamaa liidupäevas ainukene komisjon, kust viisteist äh, Euroopa Parlamendi äh, liiget on ka meie äh, komisjoni osalised, nii et koos Euroopa poliitikat teha mis puudutab tänast teemat ja tegemist on tegelikult suurepärase äh, üleminekuga praegu eelmiselt teemalt just idadimensioonile Euroopa partnerluspoliitikas. Saksamaa liidupäev tegeleb sellega väga tihedalt ning äh, meie komisjon äh, teab, kuivõrd oluline on idadimensiooni partnerlus, eriti just tänaste Ukraina sündmuste taustal. me kutsume kõrgetasemelisi eh, külalisi, härra Isimäär, kes on Müncheni eh, julgeolekukonverentsi juhataja, oli meie ees, ka eh, liidukantsler Angela Merkel on meie juures kõnelemas käinud, aga samuti mõttekodade ning teiste esindajaga teeme koostööd ning püüame meie poliitilise, poliitilistelt ennast nõustada niivõrd kõrgel tasemel kui võimalik nii et mina olen isiklikult tänulik selle eest, et te olete võtnud täna hommikul selle aja, et me saaksime sellist nõupidamist koos pidada, äh, teha arutelu äh, nendel teemadel, sest äh, nende riikide saatus, kes on olnud idapartnerluses, on ja on olnud, ei ole meile mitte ükskõik Äh, kuus äh, riiki, kolm on nüüd jäänud, äh, Gruusia, Moldova ja Ukraina ning kõik need kolm on ühe ühtse joonega, nimelt kõigil kolmel on tegemist täna külmutatud konfliktiga oma territooriumil, mille põhjustajaks on olnud Venemaa ning seda hoitakse käigus, seda külma konflikti, ükskõik, kas me räägime viis pluss kaks läbirääkimistest Moldovaga, mis on tegelikult äh, äh, siin vajalik, kas me räägime Transnistriast, kas me räägime äh, Lõuna-Osseetiast Gruusia puhul või siis praegu tekitatud külmutatud konfliktist või siis Krimmi invasioonist ja samuti olukord, olukorrast Ida-Ukrainast. kõik see meil ei ole mitte ükskõik, sellepärast et kõik need riigid tahavad ühte. Nad tahavad jagada meiega seda, mida meie omavahel juba jagame aastakümneid, nimelt Euroopa väärtusi, äh, rahu, äh, õiglus, äh, õigusriigi põhimõtted ning ka sotsiaalse jõukuse ülesehitamine. ning sellepärast on Vene poole pealt loodud agressioon ka agressioon meie Euroopa väärtuste vastu ning sellel põhjusel on need riigid Äh, teeninud ära meie solidaarsuse. aga meil on ka suur huvi selles osas, et me Euroopa Liidu välispiiridel saaksime tagada stabiilsuse ning sellepärast on äh, partnerluse idadimensioon äh, üks osa Euroopa naabruspoliitikast ning loomulikult ei tohi me unustada ära Põhja-Aafrika sündmusi selle taustal. Araabia kevad vähemalt paljudes riikides on äh, muutunud Araabia sügiseks või isegi talveks. Äh, me peame tegelema ka nende riikidega ning sellepärast, armas kolleeg Elmar Brokk, on mul väga hea meel, et me täna tohime olla teie külaliseks siin ja mul oleks hea meel ka, kui me äh, täna kuulame siin ära hea debati, peame hea debati ja muidugi menetluse äh, seisukohalt äh, saame me pärast seda, kui on sulle sõna antud, Tarmo Selmar, ka äh, fraktsioonide eestkõnelejad äh, saavad sõna ning pärast seda ka kehtib kõneaeg kõigile kaks minutit. meie oma komisjonis oleme suurejoonelisemad, anname kolm minutit suisa, aga selline Äh, kõneaja piirang, sellest tuleb kinni pidada. Äh, Elmar, me nägime, et sellest kinni peetakse ning täna hommikupoole debatis me sellest ka kinni peame, nii et suur-suur tänu veel kord äh, selle võimaluse eest täna debatti pidada ja suur tänu, armas Elmar, Elmar ja annan teile kohe sõna tagasi. suur tänu. mina siin pikalt kõnet pidama ei hakka, tahaksin aga ühe ettepaneku, enne kui läheme fraktsioonide esindajate juurde et äh, proua Charlotte Sammelin, kes on äh, Ukraina äh, koostöögrupi esindaja komisjonist, on tulnud meie juurde. võib-olla saaks ta öelda meile lühidalt viie minuti jooksul, kuidas see toetusgrupi töö Ukraina suunal on komisjoni poolt korraldatud, sest see oleks meie diskussiooni jaoks ka hea alus, kui olete kõik sellega nõus. nii et proua, teil on sõna suur tänu selle sissejuhatuse eest, meil on hea meel siin täna olla ning et me saaksime, et saame rääkida ka liidupäeva esindajatega. tahaksin nüüd äh, lühidalt äh, öelda kõike seda, mida te juba teate, et parlamentaarsed valimised äh, kahekümne kuuendal oktoobrilt olid väga olulised selleks, et Ukrainaga saaks konsolideerida oma demokraatlikku arengut vastavalt võetud rahvusvahelistele kohustustele ning äh, valimiste tulemused äh, näitavad, et äh, Ukraina otsib nüüd laiapõhjalist rahvusvahelist konsensust. tänane olukord on väga soodne meie arust, sellepärast et uuel valitsusel on väljakutse muidugi Äh, viia ellu äh, vajalikke poliitilisi ja majanduslikke reforme, oleme nendega külg külje kõrval tööd teinud äh, ja jätkame sellel suunas ka edasi, selleks et põhiseadusreform aset leiaks, detsentraliseerimise reform, kohtusüsteemi reform, jõuorganite reform, korruptsioonivastane võitlus ning ka haldussuutlikkuse tõstmine Nende poliitiliste muudatuste taustal ei ole tegemist Ukrainas mitte uue olukorraga. uus koalitsioon peab reformid reaalselt ellu viima ning tagama reformide rakendamise. see on ülioluline, et kiirelt tegutsetaks selles suunas. viimased arengud näitavad seda, et täna on Raadasse kogunenud äh, uus valitsus ning nad äh, teevad äh, ettekande oma tööprogrammi kohta ning sellele antakse parlamendi heakskiit. me saime selle programmi, programm näitab, et edusamme on tehtud hästi, see on juba käimasolevate algatuste edasiviimine, laiapõhjaline reform, koalitsiooni kokkuleppe punktid on seal sees ning need on ka kogu see dokument eh, on assotsiatsioonilepingu vaimus. Eh, see programm keskendub eh, mitmetele valdkondadele, mis vajavad tegelemist, selle sees on süsteemsed reformid ette nähtud, nagu ma mainisin, ning oluline on ka majanduse taastumine ja õigusriigi tugevdamine. ma arvan, et nüüd on aeg anda valitsusele ja Raadale tööd teha raske on ette näha, kuidas asjad edasi kulgevad. praegu tahaksime me ikkagi näha veelgi rohkem selgust äh, just äh, seaduste rakendamise poole pealt. uued ministrid on ametis, nad võivad oma aseministreid äh, koosseisu muuta, nendega me oleme siiamaani koostööd teinud ja aseministrid ongi just Euroopa integratsiooni eest valdkondades vastutavad valitsus äh, töötab äh, ka väsimatult äh, kahe tuhande viieteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda aasta reformistrateegia kallal, loodetavasti see reformistrateegia võetakse vastu detsembris, võib-olla siis jaanuari alguses. seda strateegiat on vaja. noh, kõigepealt on see oluline selleks, et see teenib Ukraina rahva huve. valitsus peab olema läbipaistev oma eesmärgipüstituses ja ka rahvusvahelise kogukonna poole pealt on see strateegia konkreetsem. valitsuse programm, mis Raada ette täna tuuakse, on kuueleheküljeline dokument, üsna üldjooneline. nii et me tahaksime kindlasti ajakava äh, ja konkreetsete sammude kohta täpsemaid selgitusi. ma arvan, et reformide edasikulgemine Äh, sõltub äh, Ukraina tänastest liidritest, kes on näinud, näidanud üles huvi edasimineku vastu ja neil on vaja loomulikult kogu abi, mida on võimalik saada ka Euroopa Parlamendi poole pealt. Neil on vaja julgustust äh, reforme läbi viia, see kõik on väga tähtis. omanik kodanikuks olemine on meie jaoks võtmetähtsusega, me tahame, et Ukraina valitsus, me anname neile küll abi ja toetust, aga nemad on tegelikult need, kes vastutavad äh, äh, usaldusväärse ja äh, usaldusväärse reformistrateegia elluviimise eest, aitäh! suur tänu, esimees mõned äh, üldised märkused selle teema kohta, millega kohe hakkame tegelema. parlament alustab peagi tööd raporti kallal, mis puudutab äh, naaberluspoliitika läbivaatamist ja minul on see au ja vastutus olla selle raporti koostaja. ma arvan, et on õige, on saabunud õige hetk kuna, kuigi viimane raport sellel teemal koostati eh, kolm aastat tagasi. möödunud kolme aasta jooksul oleme tegelenud nii lõunapartnerluse riikidega, aga me peame reageerima ka idapartnerluse eh, riikides toimuvale ja möödunud kolme aasta kogemused peaksid olema meile õppetunniks. me peame võtma arvesse, et eh, sellised kriisid, ükskõik kas suuremas või väiksemas mahus, äh, toimuvad ka tulevikus. ja me peame olema palju-palju realistlikumad nende olukordade hindamisel, mis äh, tulevad ka tulevikus, et äh, võttes arvesse meie kogemust möödunud kolme aasta jooksul, siis olime võib-olla äh, optimistlikumad, kui tegelikult oleks põhjust olnud, nagu arengud on näidanud. me peaksime selles raportis võtma arvesse kogu meie naabruspoliitika konteksti. naabruspoliitika peab olema selge, järjepidev ja välja tooma selged eesmärgid. on saanud selguks, et meil on vaja poliitikainstrumente naabruspoliitika arendamiseks ja need peavad olema kooskõlas meie poliitika eesmärkidega ja vastupidi. meie naabruspoliitika läbivaatamisel leidsime, et eelkõige lähtuti demokraatiast, partnerlusest kodanikuühiskonnaga äh, aga ma arvan, et see oli küll õige lähenemine, kui me peaksime olema praktilisemad oma lähenemistes, pragmaatilisemad, me peaksime mõtlema rohkem julgeolekule, kaubandusele, energiale eh, ja eh, kaubandussuhetele, aitäh, esimees. suur tänu. nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele. palun, Mihhail Stüke. ja, vielen Dank, Herr Vor- suur tänu, esimees. ka CDU-CSU fraktsioonil väga hea meel täna siin teiega arutelu pidada selle väga aktuaalse teema üle, eh, Euroopa naabruspoliitika. ma arvan, et meie jaoks on oluline ka teada, millises suunas mõtlete teie kuidas oleks vaja muuta Euroopa naabruspoliitikat? mõned lühikesed märkused. esiteks, tuleb äh, tõdeda, kuigi see ei olnud äh, tegelikult osapoolte süü, aga siiski no, Euroopa naabruspoliitika, nagu see kahe tuhande üheksandal aastal sai koostatud, ei ole olnud väga edukas. sellel on erinevaid põhjusi, see on suuresti seotud Venemaa mõjuga, Venemaa oma huvidega, nende riikide suhtes, äh, mis osalevad Euroopa naabruspoliitikas. kuid me peame kindlaks tegema või me peame tuvastama, kus me oleme vigu teinud oma lähenemises. ma tooksin välja ühe aspekti, mis minu meelest on oluline. sõltumata sellest, et Venemaa käitumine Ukrainas on täiesti vastuvõetamatu minu meelest, leian ma, et Euroopa Liidu Ähm, äh, otsus väga kiiresti sõlmida Ukrainaga assotsieerimisleping, see sellises olukorras, kus Ukraina ei olnud veel kaugeltki valmis sellise assotsieerimislepingu sõlmimiseks, äh, peame seda valeks sammuks. me oleme seda ka ju arutanud ja ja Euroopa asjade komisjon võiks ka omalt poolt äh, mm, Äh, siis äh, teha ettepanek, kuidas paremini naabruspoliitikat kujundada. mina arvan, et väga oluline on siin tugevdada meie äh, partnerriikide oma vastutust. me peaksime neile, neile antava abiga siduma konkreetsete reformide ja sammudega, mida nad läbi viivad. ma arvan, et on väga oluline oma lähenemist muuta, sest et mis puudutab Äh, idapartnerluse programmides osalevaid riike, siis äh, need ei ole riigid, mis lähiajal võiksid saada Euroopa äh, Liidu liikmeteks. muidugi ei ole välistatud, et tulevased põlvkonnad seda näevad, aga oluline on, et need riigid teeksid selgeid edusamme ka näiteks tollieeskirjade küsimuses, koostöö küsimuses meie mõtleme siin alati Norra mudele, mis aga sündis hoopis teistsugustest tingimustest. Norra on riik, mis on väga tihedalt Euroopa Liiduga seotud, kuigi ta ei ole liikmesriik ja sellepärast on väga eripärane äh, side Euroopa Liiduga äh, nii et tegemist peaks olema väga selge pakkumisega riikidele, et millistel tingimustel nad ka lühemas perspektiivis saaksid äh, luua tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga, aitäh suur tänu, esimees, Rahvapartei fraktsiooni poolt tahaksin öelda, et on väga oluline, et me astume dialoogi oma kolleegidega liikmesriikides selles olulises küsimuses, kuidas käituda praeguses olukorras Ukrainas, et me oleksime siin ühtsed, arutaksime, analüüsiksime olukorda ühiselt ja saadaksime Venemaale selge signaali, et selline käitumine ei ole vastuvõetav. Äh, sest et äh, Venemaa rikub taas rahvusvahelist õigust. mis puudutab küsimust, kuidas me saame aidata Ukrainat, siis ma arvan, et väga oluline on see, mida ennist mainiti, mida ütles komisjoni esindaja, et me peame koostööd tegema ekspertidega, me peame kasutama neid ekspertteadmisi, mis meil on et me oleksime ka nähtavad äh, neis riikides ja aitaksime poliitikuid, kes soovivad muutusi läbi viia. väga raske on siin prioriteete seada, sest et kõik on oluline, aga ma arvan, et üks väga oluline valdkond on näiteks kogu sisejulgeoleku küsimus riigis. see on see valdkond, kus ka Maidani aktivistide teadlikkus, kes nüüd erinevates erakondades on jõudnud parlamenti, umbes nelikümmend inimest, kes olid väga aktiivsed selles liikumises Nad ei ole veel tegelenud sellega, et läbi mõelda seda, mis äh, on vahepeal toimunud, vanad struktuurid ikka veel toimivad ja on paigas, nii et äh, siin on vajalik, et läbi viidaks sisejulgeoleku reform sest et muidu on inimestel tunne, et kõigil on äh, ikka veel alles need vanad jõud. ja muidugi kuni asja assotsieerimislepingu jõustumiseni, mis on nüüd edasi lükatud, tuleb meil tegeleda just nende küsimustega, mida võiks ka tehniliselt lahendada, kuidas paremini rakendada neid reforme, aga mitte mingil juhul ei tohiks kogu selle Äh, kuid igal juhul tuleks äh, hea seista selle eest, et kogu selle lepingu sisu äh, saaks ka ellu rakendatud. me peame vaatama, kuidas me saame seda riiki veel aidata erinevates valdkondades edasi arendada, aitäh. suur tänu, härra esimees, mul on hea meel, et arutame seda teemat üheskoos suur tänu selle eest, et olete selle võimaluse andnud. Äh, arvan, et nagu eelkõnelejad on juba öelnud, äh, siis kui vaadata naabruspoliitika peale tagasi, siis kindlasti oleme teinud vigu. mitte ainult neis riikides, kus äh, me arendame naabruspoliitikat, vaid me oleme teinud vigu ka Euroopa Liidu institutsioonide sees kui me hoiame neil idapoolsetel riikidel nii-öelda seda või meelitame neid selle eh, präänikuga, et nad võivad saada liikmesriigiks, siis võib meil tekkida vale mulje ja sellepärast ma arvan, et eh, on oluline, et naabruspoliitikas valitseks suurem selgus. meil on vaja luua heanaaberlikke eh, sidemeid, sõlmida lepinguid, aga see ei tähenda tingimata, et need riigid äh, lühi-, lähiajal võiksid saada kandidaatriikideks. Ehm, kolleeg kohe varsti ütleb midagi ka Vahemere piirkonna kohta, aga paljud idapartnerlusriigid on veel väga kaugel sellest, et täita kriteeriume ähm,. me, eh, ma arvan, et kui rääkida sellest, et milline võiks välja näha uus eh, idapartnerluspoliitika, siis eh, ma arvan, et oluline on tagada, et inimestel ka mingit kasu oleks assotsieerumise lepingust, et see tõesti avaldaks neile mõju ka igapäevaelus ja annaks käega katsutavaid tulemusi. nagu ka komisjoni esindaja selgitas, siis on oluline siin eelkõige õigusriigi põhimõtete tagamine, aga see tähendab mitte ainult võitlust korruptsiooniga, vaid see tähendab minu jaoks ka seda, et tuleb võidelda oligarhide süsteemi vastu, see ümber korraldada idapartnerlusriikides. tahan selle kohta üldiselt öelda, et proua Mogherini on nüüd vastutav partnerluspoliitika eest koos härra Haaniga ja ma loodan, et selles valdkonnas tehakse, teevad nad koos edusamme. ja oluline on siin ka rohkem silmas pidada piirkondlikku ja kohalikku mõõdet, sest ka see mõjutab inimeste igapäevaelu ja just niimoodi tuleb seda partnerluspoliitikat ajada, aitäh! Uh, järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin teha ainult ühe märkuse. kuigi jah, äh, regionaalne naabruspoliitika mõte oli hea mõte ja selles poliitikas on olnud tehtud, on tehtud edusamme ja aga on olnud ka puudujääke ja sellega pärast tuleb seda poliitikat pidevalt äh, vaadelda, jah, me ei peaks võib-olla keskenduma ainult regionaalsele mõõtmele jah, sest et mingisugused üksikud äh, paralleelid on võimalikud äh, regiooni riikide vahel, aga keskenduma peaks rohkem üksikutele riikidele, näiteks Vahemere piirkonda vaadates Egiptus, äh, tema puhul räägitakse stabiilsusest, aga samas me näeme, millised kahjud on saanud äh, demokraatlik süsteem inimõiguste rikkumised on praegu suuremad kui mubaraki ajal olid teisel pool on liibüa seal on risk selles et riik variseb üldse kokku liibüa on riik kus on tohutult ressursse ja me kõik oleme olnud juba tunnistajaks selline millist kahju on toonud terrorirühmitus isis ja teised liibüa puhul võiks need kahjud olla veel mitmekordsed nii et äh, me peame julgeoleku poolele kindlasti keskenduma ja selle ka selle võrrandisse sisse võtma tegurina ja keskenduma sellele et millised on meie huvid lähenema asjale riigipõhiselt ja vaatama et mis siis äh, tuleks konkreetsete riikide puhul ette võtta aitäh härra esimees annab sõna ilma mikrofonita äh, suur tänu härra juhataja ja juba paljudki on öeldud äh, vigade kohta ja ma arvan et üks põhilisi vigu mis puudutab Ukrainat ja ka Moldovat, on see, et kui üks riik, millest pool on Euroopa Liidu suunal äh, liikumas ning pool äh, Venemaa suunas, annaksime lihtsalt alternatiivi ja see oli kogu assotsieerimislepingu kriisi sisu, mis eelmise aasta äh, Vilniuse tippkohtumisel pidi äh, kokku lepitama. ja me oleme näinud Ukrainas arenguid ning ma arvan, et see võib-olla oleks kõige olulisem õppetund ka praegu, vaadates Moldova sündmusi, siis äh, räägiti juba ka sellest, millist rolli mängivad oligarhid Ukrainas. käesoleval aastal oli mul võimalus kuus korda Ukrainas käia. ja minule jäi selline mulje, et oligarhide osas pole mitte midagi muutunud, sest Ukraina on riik, kus on mitmed rikkad perekonnad, äh, oligarhid, kes üheksakümnendatel aastatel äh, kraapisid oma varad kokku, äh, samas nad Äh, kontrollivad kogu poliitilist maastikku üheski teises Euroopa Liidu, äh, Euroopa riigis ei ole olukord selline. ja ma arvan, et kui Ukrainat tahaks aidata, siis äh, assotsieerimislepingu ratifitseerimisele lisaks peaks kindlasti oligarhide küsimust puudutama. puhastus, niinimetatud puhastusseadus, mis Ukrainas vastu võeti, minu arust äh, see on õigusriigi vastane ning lihtsalt ühed ametnikud vahetatakse teiste vastu välja. me rääkisime ka Euroopa Liidu komis-, asjade komisjonis Saksamaal äh, valimistest äh, Rumeenias ja tegelikult seal olid ka pettused, sellepärast et äh, välismaal asuvad äh, rumeenlased ei saanud valida ning äh, samal ajal äh, me näeme samasugust olukorda ka Moldovas, kus paljud inimesed, kes Venemaal olid, ei saanud seal valida ning kolm päeva enne valimisi võeti lihtsalt üks partei maha mis, mis viisteist protsenti oleks toetust saanud, nii et siin peame täpselt samamoodi lähenema, aitäh. The floor is yours juhataja annab kellelegi sõna, aga ei tea kellele. härra Tänak, suur tänu, härra esimees. mina olen kaksteist aastat istunud siin komisjonis ja olen olnud raportöör nii esialgse ühisraporti osas kui Euroopa naabruspoliitika kohta tehti koondraport ja kahe tuhande viiendal aastal olin siis ida dimensiooni eh, osas raportöör ühisraportis, nii et eh, ma arvan, et mul kogemusi on selles eh, vallas. see naabruspoliitika mudel Aserbaidžaanist Alžeeriani kõigile üks mudel on väga problemaatiline ja tegelikkus on tegelikult mõjutanud selle poliitika arenemist äh, järjest rohkem ja rohkem peegeldab see poliitika erisusi ja eristab omavahel nii-öelda Euroopa riike äh, artikkel neljakümne üheksa kohaselt, kellel on õigus äh, potentsiaalseks kandidaadiks saada need on siis meie idanaabrus poliitikasse kuuluvad riigid ja siis vahemereäärsed riigid kellel ei ole õigust liikmesusele aga sellegipoolest see poliitika rohkem rohkema eest ja läbipaistvuse tunnustamine demokraatia ja inimõiguste kaitsmise tunnustamine on väga kasulik ühtne poliitika vaatamata sellele millised on olud ühes või teises äh, naabrusriigis konkreetsemalt. euroopa tegelikult tuleb tunnistada äh, sai tõmmata nii-öelda arvestades nad tegid vale hinnangu putini ambitsioonide osas ta on ütles need aastad juba tagasi maha me äh, Eh, ei pööranud nendele tähelepanu tema tahab aga välja tõesti arendada sellise jalta tüüpi süsteemi eh, mille eh, milles siis so- sovjetisüsteemi asemel on kapitalistlik öö, omameeste süsteem nii-öelda seda ta üritab Euraasia Liiduga öö, ka ellu viia. selline revanšlik poliitika muidugi läheb vastu kõikidele rahvusvahelise õiguse sätetele Helsingi kokkulepete järgses öö, maailmas ja Venemaa sissetung sellisesse riikidesse nagu Gruusia ja Ukraina seega on täiesti vastuvõetamatu. nüüd on muidugi selge, et teatud erisused kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel siiski on Euroopa sanktsioone arvestades, et milliseid sanktsioone kehtestada Äh, Moskva suunas, aga meie ECR fraktsioon tahaks siin ametlikult välja öelda tänusõnad ja tunnustuse avalduse Bundestagi ootamatu karmi seisukoha osas, et äh, kantsler Merkel äh, astus välja selliste riikide nagu Ukraina demokraatlike õiguste osas, et nad saaksid elada ilma välissurveta, ilma sellise surveta, nagu praegu Ähm, on Donbassis ja mujal Ukrainas Venemaa osutanud. suur tänu Bundestagile ja suur tänu äh, kantsler Merkelile. Yeah, thanks so much. I would like to uh, come a bit closer on the question. suur tänu, ma tahaksin puudutada äh, idapartnerluse tulevikku, äh, sellepärast et ma arvan, et see vajadus leida midagi muud, kui tänane idapartnerlus on, aga samas mis äh, on veidike vähem kui laienemismenetlus, mis on alati töötanud, see ei ole, sellist äh, kolmandat teed ei ole olemas, äh, sellepärast et seda ei eksisteeri lihtsalt. mina arvan, et varem või hiljem jõuame me sellisesse olukorda, kus meil on vaja Kopenhaagen kaks punkt null käivitada riikidele, mis muudavad ennast pikaajaliselt, peame olema meie ka ikkagi avatud kui me tahame vabadust ja demokraatiat austavaid riike. idapartnerlus peab olema disainitud sellisel moel, et ta oleks arengutega kooskõlas ning idapartnerlus ei peaks asendama võimalust, kus näiteks poliitiline tahe oleks äh, viiekümne aasta pärast äh, olemas ka laienemiseks äh, nõukogus ja mitte ainult roheliste ridades. Kreml püüab mingisugust riigi ülesehitamist Äh, tekitada äh, Ukrainas. Kreml on püüdnud äh, Moskva põhist süsteemi Ukrainas sisse viia, nad on läbi kukkunud sellest, aga meie eesmärk on nüüd aidata seda riiki reformida oma süsteemi vastavalt meie väärtustele ning minu peamine küsimus on siin võitlus korruptsiooniga. korruptsioon äh, on just riigis see, mis võimaldab äh, Kremlil asju susida ja, ja lühiperspektiivis me peame vaatama, kas äh, Kreml äh, saab paremale kokkuleppele tänu sanktsioonidega meiega, aga me ei tohi kindlasti Krimmi küsimuses vaikida. ja teiseks me peame vaatama, et, et Kreml ei imbuks sisse Ukraina poliitikasse, et õõnestada reformi algatusi Äh, ma olen nõus äh, hinnangutele Ukraina osas, aga ma ei ole nõus sellega, mida Moskvaga teha. me peame igal juhul korruptsiooniküsimusega tegelema, sest see on Moskva huvides. Äh, just Moskva poolt makstud agente süstitakse sellesse ühiskonda ja meie ühiskondadesse igale poole ka. Thank you, Chair. Indeed, uh, suur tänu, äh, ütleb härra Andruskevitšus, tere tulemast äh, Euroopa asjade komisjoni liikmetele, vabandust, välisasjade komisjoni liikmetele Bundestagist äh, ja loodetavasti härra Kirchbaum, kui ta soovib, saab vastata kolleegid jah mõningaid idanaabruspartnerlusriike võib süüdistada selles et nad on oligarhide võimu all ka poliitiliselt aga kus on nende oligarhide raha? no vaadakem ikka, mis äh, meil toimub, vaatagem peeglisse. kui paljudes riikides on oligarhide raha hoiul, mitte Venemaa pankades? või vähemalt väga suur osa on läänes öö, äh, hoiul, nii et öö, äh, öelgem see ka otse välja. aga tõesti, häid uudiseid on Ukraina puhul ka. see riik öö, oli korruptsiooni haardes aga härra Šemeta, endine Barroso komisjoni liige, on nimetatud nüüd Ukrainas äh, korruptsioonivastase võitluse volinikuks äh, ja tema peaks äh, Äh, sellega siis seal tegelema, kui nad on valmis võtma sellise inimese äh, sellisele ametikohale, siis see on küll hea uudis ja näitab head eeskuju. ja lõpetuseks, energia on ähm, Venemaa, äh, on Euroopas igasuguste poliitikate lahutamatu osa Euroopas ja härra Kirch, Krichbaum kas äh, Euroopa on valmis, äh, aga kas Saksamaa on täpsemalt valmis ähm, panustama millessegi enamasse kui lihtsalt energialiitu? ja kas meil on assotsieerumislepinguid vaja selleks, et nendest tingimustest kinni pidada, sellepärast et muidu me küll need lepingud sõlmime, aga üksikute riikide põhjal need probleemid äh, kerkivad ikka ja jälle edasi, ülesse. ja ma toetan Saksamaa otsust sanktsioone mitte tühistada, see on ainus relv igasuguse edasise agressiooni vastu ja need sanktsioonid peavad paika jääma vähemalt nii kaua kuni minski kokkuleppe tingimustest peetakse kinni ja venemaa veab oma väed välja ukraina territooriumilt ja venemaa ukraina vahelist piiri kontrollivad piirivalvurid mõlemalt poolt mitte mingi separatistlik armee suur tänu suur tänu ka mina tahaksin alustada vigadest. Äh, kaks on väga oluliselt silma jäänud siin. ma arvan, et esiteks äh, oleme silma äh, pigistanud kinni selle ees, mida Venemaa Föderatsioon tahab, puhverratsiooni omaenda ümber, mis on tegelikult Brežnevi doktriini uus käsitlus praegu sisuliselt. ma arvan, et need riigid, keda see puudutab, peame näitama väga selgeid perspektiive Äh, mitte nii, nagu ütles härra Hunko, et äh, pool ja pool on äh, vene, venemeelsed ja, ja euroopameelsed, ma arvan, et Odessa, peaaegu vene keelt kõnelev riik, seal me olime valimisi vaatlemas ning meile öeldi, et inimesed ei taha Vene poole liikumist, vaid nad on uhked vene keelt kõnelevad ukrainlased, kes tahavad oma poliitikakeskuseks Kiievit ning tsiteerin neid inimesi, nad rääkisid äh, vanemate inimeste Sovjeti nostalgiast, need on inimesed, kes vene, venemeelsed on. ka Vene propaganda mõju me oleme alahinnanud pikka aega selles piirkonnas, see viib ühiskonna lõhist, lõhestumiseni ning ainukene eesmärk on destabiliseerida olukorda. me peame sellele destabiliseerimise püüdlusele midagi selgelt vastu panema ning äh, see olekski just selge perspektiivi näitamine. siin on loomulikult vaja eristada Euroopa perspektiivi, äh, siis assotsieerimislepingu ning Euroopa Liidu liitumise perspektiivi vahel. Neid ei tohiks omavahel äh, segi ajada. nii et ei tohi olla Euroopa perspektiivi automaatsust liitumiseks tõlgendada aga igal juhul peab see pakkuma äh, võimalike reformide motivatsioonipaketti nendele riikidele, aitäh. Ähm. Äh, proua Lüüsing, suur tänu. Äh, kuue fraktsiooni esindajana olen siin Euroopa Parlamendis. tundub, et on mingisugune üksmeel olemas, et Euroopa Liidu naabruspoliitika ei ole tingimata edulugu olnud mis puudutab äh, idapartnerlust või Ukrainat, siis äh, järelmid on siin äh, väga lihtsad. Venemaa on süüdi ja Venemaad tuleb survestada, siis muutub kõik. ja sellel alusel tahaksin ma rääkida veidikene üldisemalt naabruspoliitikast, nii et see ühedimensionaalsus selles debatis kaoks ära Euroopa naabruspoliitika tulemusena peavad naabrusriikide ettevõtted ilma äh, äh, Euroopa Liidu, Euroopa Liidu ettevõtetega konkureerima, milles nad ei ole võimelised. kui me vaatame täna Ukrainat äh, ning ka assotsieerumislepingut, siis peame seda silmas pidama. nüüd lõunadimensiooni riikides on tulemused väga ettenähtavad. kaubandusbilanss on negatiivne olnud kahe tuhande kuuenda ja kümnenda aasta vahel sada kolmkümmend miljonit eurot versus kakskümmend koma neli miljardit ning see vaesustumine tegelikult on ka Araabia ülestõusude põhjuseks olnud, nii et me ei saa öelda, et Venemaa on kõige taga. me peame küsima, kuidas me Ukrainas Äh, seda praegu äh, väldime. juba praegu on probleeme äh, Maailmapanga vahendite kasutamisega. küsimus on, kuidas see kuidas see vaesustumist hoogu, hoogustab, räägime siin polkadest, räägime pensionitest ning me teame ka, et enne Venemaa, ilma Venemaa mõjuta on võimalik see, et vaesumine viib selleni, et lõhed riigis tekivad ning meie komisjonis me räägime alati ainult ühest teemast ikka ja jälle, ükskõik siis kas äh, lõunadimensioonis või muudes äh, naabruspoliitika riikides, igal juhul tuleb äh, meil uued mõtted siin rakendada. suur tänu, härra juhataja. ka mina tänan teid selle eest, et me saame Euroopa Parlamendi kolleegidega siin arutelu pidada äh, Äh, kui vaadata praegu naabruspoliitikat Põhja-Aafrika äh, riikidega, siis äh, lõunadimensiooni riikidega, mina olen Vahemere töörühma liige ning olen osalenud ka aruteludes nendest küsimustest, mis puudutab võrdõiguslikkuse, keskkonna ja muid probleeme nendes riikides ma saan aru niimoodi, et juhataja rääkis sellest, et äh, Araabia kevad on muutunud Araabia sügiseks, äh, aga teisest küljest äh, näitab see ka, et Põhja-Aafrikas on olemas teatud positiivsed arengud, eriti just Tuneesias, valimised Tuneesias näitasid küll, et alternatiivne tee on võimalik ning et edusamme võib teha. ja seetõttu tahaksin ma toetada seda, et Euroopa Liidu naabruspoliitika Põhja-Aafrika riikides äh, seda nähakse äh, tõsisemalt, ei ole äh, piisav see, et Barcelona protsess ainukesena ei piisa, me peame edasi liikuma. ja Vahemerele on tohutu pagulaste tulv Äh, ning see kõik muudab äh, need teemad veelgi akuutsemaks. Äh, nii et ma tahaksin üles kutsuda nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka Euroopa Parlamendis, et neid küsimusi tuleb hoolikamalt vaadata. aitäh! Uh, suur tänu härra esimees kõigepealt ka mina tahaksin tänada selle ürituse korraldamise eest et kohtuvad ahveti komisjoni liikmed ja bundestagi liikmed sellised kohtumised on äärmiselt olulised siseriiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ja äh, tunnustusavaldus Bundestagi kolleegidele, et sanktsioonide režiimist ei loobunud, see oli väga oluline moment õigel ajal, kui nad ei oleks äh, selle otsuse juurde jäänud, siis oleks läinud asjad palju hullemaks. nii et suur tänu. nüüd rääkides üldiselt idapartnerlusest ja meie naabruspoliitikast laiemalt, siis tõesti, me oleme jõudnud ristteele, kõik mõistavad seda vanad poliitikad olgu nad olnud edukad või mitte ei saa enam jääda paika sellisel kujul me oleme tõesti ristteel ja tuleb langetada põhimõtteline valik võib siis öelda et me tahame lõpuks jõuda pikaajalise mm, järjepideva süsteemini mis äh, viib ähm, pikemas või veelgi pikemas perspektiivis liikmelisuseni või äh, valime siis teistsuguse poliitikate kogumi mis eristab äh, poliitikat erinevate regioonide vahel? kõige hullem lahendus oleks see et äh, me kuulutame välja et valime selle ja tegelikult viime ellu teistsugust poliitikat nii et äh, kui me otsuse langetame siis äh, tuleb sellega ka lõpule minna ehk teisisõnu seadistada endale konkreetne eesmärk naabruspoliitika osas nüüd ähm, punkt mis natukene rohkem puudutab seda lõunapartnerlust aga on oluline ka idapartnerluse puhul äh, jah meie enam enama poliitika kannab vilja kui sellega käib kaasas ka vähem vähema eest me ei saa pidevalt ju oma kohustusi täita kui teine partner äh, oma omasid sugugi ei täida nii et pikemas perspektiivis see ei ole äh, mõistlik poliitika ja nüüd veel, äh, Venemaa peaks välja kujundama, äh, vabandust, Euroopa Liit peaks välja kujundama enda poliitika Venemaa suunas, mitte ainult äh, laskma ennast pantvangi võtta Venemaa järgmise taktikalise sammu poolt oma naabruspiirkonnas. meie peaksime otsustama, milline Venemaa poliitika, mitte vastupidi, aitäh. härra Schaffhauser, siiski härra Castaldo suur tänu, härra esimees. suur tänu. härra esimees, kahjuks tuleb siin märkida, et meie ostpoliitik on järjest äh, rohkem võimu võtmas ja eriti meil süüdpolitiiki nagu ei ole Äh, peaasjalikult räägitakse siin Ukrainast ja teistest Ida-Euroopa riikidest, äh, aga lõunariikidest räägitakse väga vähe, ma tervitan meie külalisi siin, aga kui palju räägitakse Euroopa lõunaosast? paljud kolleegid rääkisid sellest, äh, viidati siin sellele, et Liibüa riik on kokkuvarisemise äärel, aga asi on selles, et me ei ole isegi sellest aru saanud, et ta ongi juba kokku varisenud džihadiste koolitatakse Ida-Liibüas laagrites praegu välja, piirikontrollist äh, ei maksa üldse rääkida, Magrebi riikidest on, riikides on Al-Qaeda juba imbunud, väga paljud on öelnud, et äh, väga paljud tahavad ISISega liituda, äh, Tuneesias on arengud olnud väga positiivsed ja selliseid üksikuid positiivseid arenguid, neid tärkavaid demokraatiaid tuleb toetada aidata kaasa nendele arengule, et nad kujuneksid meie partneriks terves Maagrebi piirkonnas ja et äh, leiaks siis kordamist nende kogemus ka mujal riikides ja minna kaugemale Barcelona protsessis. Mare Nostrumi äh, operatsioon mille eest me maksime miljonit äh, päästis äh, tuhandeid inimelusid kuid inimest hukkusid sellegipoolest. triton on äh, oluline samm edasi mare nostrumiga võrreldes aga siiski suhteliselt väike arvestades selle tragöödia mõõtmeid me ei saa ainult Itaalia kaalu, õlgadele panna seda probleemi, vaid terve lääne ühiskond peab seda kandma tegemist ei ole mingi Hispaania, Kreeka või Itaalia probleemiga, see, mis Vahemerel praegu toimub. meil on vaja abi kõigilt ja meie Saksa kolleegid peavad meid ka aitama, selleks et me kõik peaks, saaksime üheskoos leida poliitilised lahendused, eh, mida kogu Euroopa Liit koos oma liikmesriikidega toetada saaks proua Kalniete. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin äh, tervitada siin meie kolleege Saksamaalt Bundestagist ja ma tahaksin äh, CDU liikmeid ka õnnitleda selle puhul, et valiti Angela Merkel tagasi erakonna esimeheks. terve Euroopa tegelikult on ära teeninud äh, õnnitlussõnad Riias on tulemas idapartnerluse mm, tippkohtumine maikuus ja mina omalt poolt ütleksin, et idapartnerlus on praegu ainus raamistik äh, naabruspoliitikas, kus see toimib paljude riikide puhul. Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan te, teised riigid Gruusia, Moldova, kirjutasid juba alla assotsieerumislepingutele ja seega nemad on sellest ähm, esimesest faasist nagu väljas. mis on siis Riias ähm, tähelepanu all? peaasjalikult keskendume sellele, et kuidas alal hoida Euroopa naabruspoliitikat ja, ja kuidas seda ümber sõnastada see poliitika peaks olema paindlikum äh, rakendamise mõttes ning sellel peaks olema suurem majanduslik mõõde. naabruspoliitika on tõeline strateegiline probleem Euroopa Liidu jaoks. nimelt eh, selles valdkonnas me võitleme just Venemaaga eh, ideoloogilises mõttes ja sellepärast me peame eriti tähelepanu pöörama sellele, et tuleb tagada rohkem äh, vahendeid info öö, levitamisele selles äh, piirkonnas Euroopa ja Euroopa väärtuste kohta, suur tänu! Mr Sarasin. härra Sarasin. Ah, kuivõrd äh, mul öö, ähm, oli võimalus teist korda sõna saada, räägin millestki, millest ma ennem ajapuud nappusel ei rääkinud, nimelt Euroopa Parlament peaks keskenduma sellele, et meil peaks olema konsolideeritum reformikava välja pakkuda Ukrainale. Euroopa institutsioonide vahel ja institutsioonide sees tuleb see kokku leppida, aga kokku leppida ka äh, liikmesriikidega, see peaks olema doonori konverentsi mõte, mis toimub siis järgmise aasta alguses ja tuleks äh, see doonorite konverents seostada Ehm, oluliste reformidega ukrainas korruptsioonivastane võitlus struktuurireformid ja nii edasi me peame kodanikuühiskonna seal riig- selles riigis aga ka teistes riikides enda paati tõmbama eriti ukraina puhul kus praegu käib väga palju erinevaid rakkerühmi olukorda hindamas on meil vaja ühtset lähenemist struktureeritud lähenemist koostöös liikmesriikide ja euroopa institutsioonidega ja see ongi järgnevate nädalate peamine ülesanne selline strateegia välja arendada, mitte et ei oleks nii, et äh, vasakes ei tea, mida teeb parem. Thank you very much, Mr Chairman, first I would like to welcome very much this suur tänu, esimees, kõigepealt äh, on mul väga hea meel, et see koosolek toimub, on tõesti viimane aeg selleks, täiesti õige hetk, sest me peame just praegusel hetkel äh, veel kord läbi mõtlema paljud äh, oma äh, projektid, eelkõige idapartnerluse ja lõunapartnerluse raames. kaks märkust. kõigepealt on äärmiselt vajalik tagada parem koostöö institutsioonide, parlamentide vahel, võttes arvesse meie välispoliitika keerukust nii selle kujundamisel kui ka ellurakendamisel, kui strateegiad on vastu võetud. teiseks, sama kuivõrd oluline on mõelda selle üle, et kui Euroopa soovib mängida oma rolli maailma areenil ja täita oma potentsiaali, siis äh, on meil vaja sellist strateegiat, mis, äh, mis on kogu Euroopa Liidu strateegia, mitte ainult mõnede liikmesriikide oma edasi on vaja paremat äh, koostööd ja koordineerimist meie ühises äh, välis-, julgeoleku, kaitsepoliitikas, äh, ka rahvusvahelistes kaubanduslepingutes. on väga märgiline, et Federica on nüüd välispoliitika kõrge esindaja, tema on täiesti õige inimene, et olla see koordinaator äh, volinike vahel. ja lõpetuseks, võttes arvesse äh, Ukraina ja Vene kriisi kogemus, peame mõtlema ka meie kaitsevõimekusele ja Euroopa Liidu eh, võimekusele kriisi puhul anda omapoolne vastus, mitte alati sõltuda NATO-st, vaid arendada välja oma kaitsevõimekus, mis oleks täienduseks NATO-le eh, ja oleks koordineeritud NATO-ga. utoopiate ja illusioonide ajajärk on möödas ja me peame võtma arvesse või me peame kasutama väga reaalpoliitilist lähenemist äh, et saavutada Euro see, et Euroopa saaks mängida oma rolli rahvusvahelisel areenil, aitäh! suur tänu! ma kasutan muidugi ka hea meelega võimalust veel kord sõna saada, eelkõige selleks, et teid, härra esimees, ja ka liidupäeva komisjoni esimees tänada sellest, et see ühiskoosolek saab toimuda, on väga oluline just praegusel hetkel rääkida ühel häälel ja et meie seisukohad naabruspoliitikas oleks ühtsed ka üle eh, erakondade piiride. ma tooksin välja ühe näite lähiminevikust. me rääkisime juba Rumeenia presidendivalimistest täna ja see tegi ja mul tõusid kõik kihukarvad püsti, kui ma sain teada, et sealne sotsiaaldemokraatlik ehm, peaminister rääkis valimiskampaanias Rumeenia liitumisest vennasrahvaga, suure vennasrahvaga Moldovas ja ja siis lülitas ta nii-öelda tagasikäigu sisse ja taganes sellest positsioonist ja mind kõige rohkem ärritas see, et meie asekantsler Gabriel äh, pooldas seda seisukohta. ma arvan, et ähm, et selline käitumine võib vallandada Venemaa vastureaktsiooni ja sellepärast ma arvan, et on väga oluline, et meie seisukohad oleksid ühtsed mul on väga hea meel, et proua Kalniete ka äh, siin mainis proua äh, Merkelit ja nüüd teie, härra Gabrieli. <laughs> Kristea, palun. Kristea. härra Kristea. suur tänu, härra esimees ja Euroopa naabruspoliitika ähm, ümberkujundamisel on vajalik tasakaal ida ja lõuna mõõtme vahel, kuid oluline on mõelda ka sellele, et Euroopa perspektiiv on hetkel olemas ainult idapartnerlusriikide jaoks ma viskaksin õhku ühe küsimuse kas meil on olemas ühtne strateegiline kurss, mis puudutab äh, Riia tippkohtumist mais? kas me seisame silmitsi või, või kas mõni liikmesriik äh, e-, või kas mõni riik esitab taotluse äh, liitumiseks? aitäh. Das war nicht zu hören. Ich möchte noch mal einen Gedanken ma tooksin välja veel ühe mõtte, mida siin on juba väljendatud, nimelt kogu see Ukraina kriis ja Venemaa käitumine, selle kõige juures ei tohi me unustada äh, ka lõunapartnereid ja Vahemere riike. olukord on väga äh, vägagi tähelepanuväärne. ma tooksin välja ühe näite, mida, millest avalikkuses palju ei räägita, nimelt Egiptus. üha uuesti toimub seal relvastatud rünnakuid moslemi vennaskonna vastu, seal toimub inimröövimisi, mõrvad, kohati ka väga suures ulatuses ja ajakirjandus sellest ei räägi mõni päev tagasi ma külastasin sealset koptide keskust seal usukeskuses on kaks, seisab kaks tanki, seal seisavad inimesed ähm, relvadega äh, ja lihtsalt äh, olukorra näitlikustamiseks viimasel ajal põletati maha kakskümmend kaks kirikut, see lihtsalt äh, näitab, kuidas milline oli seal olukord seoses moslemi vennaskonnaga ja see olukord on äärmiselt terav ka Euroopa Liidu jaoks on täiesti võimalik, et valitsus kukutatakse ja sellepärast ma panen teile südamele, et Euroopa Liit ei jätaks siin kasutamata võimalust, mis meil praegusel hetkel on, nimelt et võtta meetmeid, mida ennist mainiti Moldovaga seoses. me peame seda demokraatlikku protsessi, mis väga aeglaselt on alanud, ehm, me peame seda toetama. ja kindlasti mitte seeläbi, et toetame sõjaväge, vaid me peame kasutama teisi meetmeid, ehm, mis meie käsutuses on, aitäh. ja zunächst einmal, Herr Vorsitz.